raport, mis puudutab üleminekuleppeid äh, Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika riikide vahel ja kõigepealt annan neljaks minutiks sõna raportöörile. palun, härra Martin. aitäh, president, tere hommikust. tegemist on ülemineku aruandega, sellega, seega tegemist ei ole veel lõpliku Äh, tootega. meie parlamendis oleme seadnud kolm kriteeriumit, mida me majanduspartnerlustest ootame. me tahaksime, et nad oleksid kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitega, et nad oleksid arengusõbralikuks ja et nad edendaksid regionaalset integratsiooni. see üleminekuetapi EPA on, äh, võib-olla täidab ühte nendest kolmest eesmärgist äh, Kamerun on tõesti äh, kooskõlas äh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitega ja väga oluline on, et Kamerun jätkaks turule juurdepääsu võimalust ka pärast turule juurdepääsu määrust, sellepärast et nende soodused lõpevad äh, esimesel septembril kaks tuhat neliteist, nii et, et ma tervitan seda, et esimese eesmärgi osas me oleme saavutanud siis, mida tahame. nüüd, mis puudutab teist eesmärgi, siis Cameron ei ole küll kõige väiksema arenguga riik aga, aga nelikümmend protsenti elanikkonnast elab allpool vaesuspiiri ja riigis on endiselt toiduainete puudus. ja see ülemineku EPA äh, ei pööra sellele probleemile küll erilist tähelepanu, aga ma tõesti usun, et see tugevdab Cotonou äh, ja Cameroni valitsuse äh, püüdlusi tugevdada häid valitsustavasid, nii et, et ma arvan, et vähemalt viiekümne protsendi osas me toe, to-, tugevdame arengut. nüüd parlament on kogu aeg leidnud, et EPA peab toetama ka regionaalset integratsiooni, see ülemineku EPA seda aga paraku ei tee, sellepärast et Kamerun on ainus äh, selle regiooni riik, kes on selle äh, leppe allkirjastanud, seitse riiki on otsustanud kõrvale jääda ma tahaksin rõhutada, et see ei ole Kameruni süü, sellepärast et teised Kesk-Aafrika riigid on vähima arenguriigid ja nad ei näe praegu mingit mõtet EPA-ga äh, liituda. Neil on juba tollivaba ja kvoodivaba juurdepääs Euroopa turgudele ja nad ei näe, et EPA-s sünniks neile mingeid täiendavaid hüvesid minu arvates on tegemist äh, mõlemapoolse valehinnanguga, ma arvan, et meie Euroopas näeme neid äh, hüvesid, mida EPA-d pakuvad. me ei ole näiteks äh, seletanud, kui head on ühised päritolureeglid kogu regioonile ja re samuti ei ole me Äh, rõhutanud neid äh, täiendavaid hüvesid, mis liberaliseerumisega kaasnevad. me ei ole kõnelnud sellest, kuidas EPA-d äh, saaksid arendada mõningaid Cotonou lepingu poliitikaid, nii et, et ma arvan, et meil on väga palju teha selleks, et need seitse ülejäänud regiooni riiki ka selle allkirjastaksid, aga nagu kuna, kuna probleem aga ei ole Kamerunis, siis soovitan, et parlament kiidaks selle ülemineku kokkuleppe heaks ja nüüd äh, üks teema, mis tegelikult on seotud Cotonou lepinguga, aga kui me räägime Kamerunist, siis me ei saa seda äh, Äh, eitada, tegemist on siis seksuaalvähemuste probleemiga Kameruunis, ma olen väga mures nende äh, diskrimineerivate seaduste vastu, mis äh, Kamerun hiljuti on vastu võtnud, eriti karistusteadusliku artikkel kolmsada nelikümmend seitse, mis karistab samasooliste seksuaalsuhteid viieaastase vanglakaristusega, see on üks karmimaid karistussüsteeme Aafrikas väga paljud vabaühendused on sellele probleemile tähelepanu juhtinud ma tahaksin rõhutada, et minu arvates ei ole see põhjus EPA tagasilükkamiseks, aga me peame tõesti vaatama äh, meie suhteid Kameruniga, lähtudes äh, Cotonou lepingust, sest selles lepingus on äh, sees ka inimõiguste klauslid, hea valitsemistaja klauslid antud hetkel, aga ma siis soovitan, et koda selle ülemineku EPA heaks kiidaks. aitäh ja nüüd komisjoni nimel saab sõna volinik Piibalks, palun president, lugupeetud saadikud, tahaksin tänada raportööri härra Martinit väga konstruktiivse töö eest äh, selle vahepartner, majanduspartnerluse lepingu äh, üle äh, me saadame Kamerunile väga olulise signaali, me loome regionaalse partnerluse arengu edendamiseks, tegemist on siis partnerlusega Euroopa Liidu ja Kesk-Aafrika vahel. tänu sellele vaheepale on Kamerunil äh, vaba juurdepääs Euroopa turgudele, äh, kõik, äh, kõikidel Kameruni toodetel on olnud kahe tuhande kaheksandast aastast selline juurdepääs Euroopa turule, sellest ajast saadik, kui see EPA kahe tuhande seitsmendal aastal sõlmiti, on see leping olnud väga oluline nii Kamerunile kui ka Euroopale. Euroopa Liit on Kameruni kõige suurem ekspordipartner. me, Kamerunist tuuakse meie turule näiteks äh, banaane, alumiiniumi tooted, mis ei ole kaetud üldise soodustusrežiimiga. praeguse komisjoni mandaadi raames on äh, uuendatud läbirääkimisi Kesk-Aafrika partneritega selleks, et sõlmida kõikehõlmavamad äh, regionaalsed EPA-d. me loodame, et eelseisvatel kuudel äh, ootavad meis ees edusammud selles valdkonnas. meil on praegu olemas juba äh, vaheleping, mis nagu eh, selles raportis öeldud, on siis eh, nii-öelda üleminekuetapp. komisjon hoiab parlamenti kursis eh, käimasolevate regionaalsete läbirääkimistega. raportöör kõneles sellest, et ei ole olnud piisavaid stiimuleid edasi liikuda me oleme tegelikult toe, kahekordistanud toetust regionaalsele Äh, arengule ja integratsioonile. peamine probleem minu arvates on see, et selle regiooni riigid ei näe lihtsalt hetkel vajadust EPA-de järele. Äh, nad, äh, me oleme jätnud paljud võimalused kasutama, aga kui aeg edasi läheb ja nagu härra Kuht ütleb, siis äh, võib-olla meil õnnestub saavutada kokkulepe ning niimoodi saame toetada ka arengutoetust, mida me nendele riikidele anname ja toetada niimoodi seda regionaalset kaubavahetust. Äh, tänased kaubandusmudelid on sellised, et nad ei lase selle regiooni riikidel lihtsalt ambitsioonikamalt tegutseda mis puudutab nüüd inimõigusi ja demokra-, demokraatiat, siis see teema tõsteti täiesti äh, Äh, õigustatud. Äh, me oleme Cameroniga dialoogis sellele teemale pööranud üsna palju tähelepanu ja me toetame ka Cameroni kodanikeühiskonna organisatsioone. me äh, oleme mures kohtusüsteemi meediavabaduse pärast, tahame etendada inimõigusi, eriti naiste õigusi ja seksuaalvähemuste õigusi on veel kaks teemat, inimkaubandus ning vähemuste õigused, mis põhjustavad probleeme. me pöörame kõigile neile küsimustele väga suurt tähelepanu. me leiame, et meie suhted Kameruniga peavad põhinema pikaajalisel nägemusel sellest, kuidas meie partnerlus kasvab ja areneb, me peame pakkuma jätkusuutlikku partnerlust, mis tugineb ka inimõiguste klauslite täielikule ellurakendamisele. tegemist on protsessiga mida tuleb kiirendada, me teame, et me peame pöörama rohkem tähelepanu inimõigustele, aga ma tahaksin ka öelda, et see ei tohiks meid takistada äh, toetamast seda äh, vahelepet Kameruniga, sellepärast et ma arvan, et äh, see toetab ka meie lähenemist inimõiguste tugevdamisele, aitäh! aitäh, volinik ja nüüd äh, arengukomisjoni nimel saab sa äh, proua Judith Sargentini. aitäh, president. jah, tõepoolest, ma tegin äh, arengukomisjonis ettepaneku me koostasime arvamuse Väliskaubanduse komisjoni jaoks ja tegime ettepaneku, et me ei ratifitseeri seda EPA-t, aga nemad otsustasid seda siiski ratifitseerida ja David Martin täna soovitas sedasama. kui volinik Piibalgs äh, meiega kohtus, siis ma ütlesin, et siin ei juhita piisavalt tähelepanu regionaalsele kaubandusele. ma arvan, et me kõik teame, miks see leping ei ole hea Kamerun, Kameruni jaoks me kasutame siin justkui sellist äh, ringmõtlemist. Kamerun peab saama äh, tuua oma tooteid Euroopa turule parimate tollitingimustega. praegu võeti vastu just turu juurdepääsu määrus, mis tekitab arengumaadele suuremaid probleeme ning meie siin Euroopas, kui me räägime arengumaadest, siis me unustame ära, et neil on teistsugused arengumudelid, me sureme neile peale vabakaubanduslepingud, mille me oleme nüüd ümber nimetanud eh, siis äh, äh, majanduspartnerluslepinguteks, mis puudutab nüüd meie toodetega kauplemist, siis äh, see ei sobi tihtipeale AKV riikide majandusele. aitäh ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad. ma ei näe härra Stasnit siin ruumis. ka härra Cortes Lastra ei näi siin olevat. ja seetõttu annan sõna härra Rinaldile, kes esindab ALDE fraktsiooni. palun, teil on sõna kaheks minutiks. aitäh, president volinik, daamid ja härrad, tegemist on väikese sammuga, aga ometigi olulise sammuga äh, pane, panemaks paika meie kaubanduspoliitikat AKV riikidega. vaatame kiiresti läbi, mida me üritame saavutada me reformisime äh, üldist sooduste režiimi, et sellest saaksid suuremat kasu väikesed riigid ja samuti oleme andnud siis äh, riikidele natuke pikemat, pikema ajaperioodi ettevalmistamiseks ja nüüd oleme jõudnud siis selle kokkuleppeni Kameruniga. ausalt öelda see protsess on olnud suhteliselt aeglane, kui arvestada, et läbirääkimised algasid kahe tuhande kahe teisel aastal ja meil on endiselt veel see vahe partnerlusleping ja muide, kas volinik oskab meile öelda, millal Kamerun selle ratifitseerib, aga igatahes mõningast edasiminekut on toimunud samas ma leian, et on parem investeerida meie jõupingutused äh, Äh, selleks, et veenda mõlemaid osapooli, nii Euroopat kui ka AKV riike selles, et, et see tee, mille me oleme valinud, ei ole, äh, me ei liigu sellel teel õige kiirusega ma arvan, et on oluline, et me sõnastaksime ümber oma suhted kahekümne esimesendal sajandil. kui te vaatate Kameruni ajakirjandust, siis seal suhtutakse sellesse kõigesse väga skeptiliselt. vabaühendused on vaenulikult meelestatud, kohalikud äriringkonnad kas siis toetavad seda või on selle vastu, sõltuvalt sellest, kellega kõnelda. Äh, Kameruni parlamendiliikmed on tihtipeale kogu otsuse langetamise protsessist kõrvale jäetud ja ma ei usu, et sellest mingit kasu on. mida meil siis vaja on? meil on äh, vaja äh, avalike suhete algatuse äh, seminari, seminari ajakirjandusele, seminari vabaühendustele. meil on vaja kohtum-, kohtumisi erinevate kasusaajatega, inimesed, inimestega, kes sellest lepingust kõige rohkem kasu võiks saada ning Rahvusvahelise Kaubanduskomisjoni liikmena ma olen palunud, et meie komisjon äh, korraldaks kohtumise nende Brüsseli ajakirjanikega, kes kirjutavad Aafrika teemadel ja kõnelda neile, millised, milliseid võimalusi meie arvates EPA-d pakuvad. samuti peaksime kõnelema kalanduskomisjoniga Äh, äh, ja nende rakendus, nendest rakendusmeetmetest, asjadest, mis lähevad kaugemale kui see, mis EPA-s kirjas on, me peame hoolitsema, et kõik saaksid sellest kasu, peame juhtima tähelepanu korruptsioonivastastele meetmetele, samuti maksusüsteemile, mis hoolitseb selle eest, et kasumit saab ümber jaotada ja nüüd härra Cortes Lastra sotsiaaldemokraatide nimel, palun suur tänu, lugupeetud president, juhataja. Need läbirääkimised EPA-dega, AKV riikidega ei ole hetkel õigel teel ja seda peale kuut aastat, osaliselt seepärast, et komisjon nõuab äh, ja soovib läbi suruda seda protsessi, mis algusest peale on jätnud välja olulised öö, äh, osapooled nagu rahvusparlamendid täna räägime me Kesk-Aafrika riikide osalusest äh, praegu siis Kamerunist. kui komisjon tuleb siia EPA vastuvõtmissooviga, siis lihtsalt ei äh, ei mõisteta seda, kui me ütleme, et tegemist on äh, mitte vabakaubandus, vaid äh, soodustuslepingutega ja miks me ei peaks, me peaksime nendest arengueesmärkidest kinni pidama siin. suur tänu proua Keller Roheliste nimel, palun. Si ça ne marche pas, vous pouvez prendre un autre micro à côté. Te võite võtta teise mikrofoni. Tiu. Oh. suur tänu. kasutage teist mikrofoni aitäh! selle üleminekulepinguga nõrgestatakse kogu regiooni kesk aafrikat ja naaberriigid majanduslikult üksteisest äh, viiakse kaugemale. meie jaoks on väga tähtis äh, koostöö kuid eduka koostöö puhul on tähtis see et inimesed äh, tuleksid vaesusest välja ja selleks on vaja rohkem kui raha. me peame arvestama partnerriigi vajadustega, tema arenguga, samamoodi tuleb mõelda ka piirkondliku koostöö toetamise peale. see kokkulepe aga ei toeta piirkondlikku koostööd ja see leping põhineb teistel põhimõtetel, mitte nendel poliitilistel põhimõtetel, mis on tähtsad selle piirkonna jaoks. tegemist on kõigest nõrgestatud vabakaubanduslepinguga. investeeringuid Euroopa Liidu poolt tuleb tugevdada sealsesse piirkonda, meil on vaja siduvat lepingut, kus arvestatakse ka ettevõtte sotsiaalvastutusega. sellest ei ole mitte, sellest ei ole mitte midagi seal lepingus kirjas. me peaksime prioriteediks panema arengu, mitte aga Euroopa Liidu kaubandushuvid, me räägime siin vaesusevastasest võitlusest, arengukoostööst ja see peaksid olema meie prioriteedid, mitte aga see, mis seal lepingus selles kirjas on. meie, rohelised, hääletasime selle partnerluslepingu vastu ka, nii vastutavas komisjonis kui kavatseme seda teha ka täiskogu, nii et kallid kolleegid, vaadake veel kord, millised argumendid räägivad selle poolt, et me saaksime Kameruniga tõesti aidata, sest praeguse lepinguga see nii ei ole. suur tänu, proua Keller, järgmisena härra Scholz. kuue nimel, palun proua president äh, te teate et komisjoni strateegia selle lepingu sõlmimise puhul on olnud selline mida meie oleme kritiseerinud nüüd on nad meile ratifitseerimiseks selle lepingu esitanud teie hakkate meile seda maha müüma kui lepingut Kesk-Aafrikaga, aga tegelikult ainult üks riik, Kamerun, kirjutas sellele lepingule alla, ülejäänud riigid sealses piirkonnas otsustasid, et neil ei ole sellest lepingust kasu riigid ei soovi enam, et nende turud oleksid Euroopa ettevõtetele täielikult avatud ja majanduspartnerluslepingud ei ole mõeldud ka selleks, et nende riikide konkurentsivõimet suuretada ja sellega see ei ole nii ja just äh, äh, need lepingud vähendavad piirkondlikku koostööd. me ei tohiks selle äh, kokkuleppega nõustuda, sellepärast et Cameron kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kaotas täielikult juurdepääsu Euroopa Liidule ja seda tänu sellele survestavale määrusele, mis nõukogu vastu võttis on täiesti selge, et see kokkulepe on vale, me oleksime pidanud juba varem reageerima ja selle lepingu vastutavasse komisjoni tagasi lükkama. tegemist on halva lepinguga kogu piirkonna jaoks, Kameruni jaoks, Euroopa Liidu jaoks, see halvendab Euroopa Liidu mainet kõikides AKV riikides, aitäh! anname στους άλλους εγγεγραμμένους ομιλητές. Suur tänu nüüd äh, muud kõnelejad. Kõigepealt äh, saab sõna härra Kasmarek suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad eelisjuurdepääs äh, Euroopa Liidu tulgudele ei ole taganud kestlikku arengut ega piisavat lõimimist AKV riikidega maailma majandusse. ühepoolsed lahendused äh, kaubanduseelistuste puhul äh, on vastuolus WTO mitte-eelistusrežiimiga kaks tuhat seitse tuli selgelt välja, et läbirääkimised uute EPA-de üle, mis kaks tuhat kaks aasta käivitati AKV ja Euroopa Liidu riikide vahel, ei jõua aasta lõpuks äh, äh, lepingu sõlmimiseks, äh, mis oli seotud Cotonou lepinguga, leidi ajutine lahendus vahelepingutega, majanduspartnerluse vahelepingutega kus äh, pakuti eelis juurdepääsu meie Euroopa Liidu turgudele, samas äh, läbirääkimine täieliku äh, majanduspartnerluse osa jäi het-, jäi käima. praegusel hetkel on ainult Cameron vahelepingule kaks tuhat seitse aastal alla kirjutanud, see aga muutub siduvaks ainult juhul, kui Rahvusassamblee selle ratifitseerib, praegu seda veel tehtud ei ole teised äh, peale Kongo ja Gabooni, kes kasutavad üldist tollitariifide äh, soodustussüsteemi, äh, vähim arenenud riigid, kellel on tollivaba juurdepääs meie turule kõik peale relvade algatuse raames ja sügav lõimimine on võimalik saavutada ainult siis, kui meil on piirkondlik leping, mitte üksikud lepingud äh, üksikute riikidega. Need riigid äh, peaksid võtma poliitilise vastutuse ja läbirääkimised lepingute üle lõpule viima. see peaks äh, arvestama ka piirkonna eripäradega, mis puudutab arenguvaldkonda, aitäh. suur tänu ja järgmiseks härra Cashman ma sooviksin David Martinit õnnitleda selle dokumendi osas, samas mõistan ka neid, kes kritiseerisid seda dokumenti seoses piirkondliku lõimumise ohtu seamisega. EPA-de eesmärk on lõimimist soodustada, samas selline kahepoolne leping aga sellist äh, tegevust ei taga mul on väga kahju, et siin ei viidata ka inimõigustele, vaatamata sellele, et me oleme siin kojas pidevalt, soovinud pidevalt lisada sellise klausli lepingutesse. Kamerunis äh, esitatakse süüdistusi ikka veel seksuaalvähemustele ja selline olukord peab lõppema, vaatamata sellele toetame raportööri ettepanekut anda nõusolek sellele lepingule, sest tegemist on vahelepinguga ja on vaja jätkata täiendavaid läbirääkimisi. ma nõuan, et see vaheleping peaks olema üheks sammuks teel täielike läbirääkimiste osas ka teiste riikidega ja peaks katma ka olulisi valdkondi nagu inimõigused ja areng ja mitte ainult kaubandusvaldkonda, suur tänu! aitäh, härra Cashman ja härra Tiroljan järgmisena. aitäh, president lugupeetud volinik, kallid kolleegid, see EPA eh, on eh, väga oluline eh, AKV riikidele. aga paraku on jutt lepingust, mis on sõlmitud ainult ühe Aafrika riigiga Eh, ja me oleme sõlminud selle lepingu kogu Euroopa Liidu nimel me peaksime mõtlema ka sellele, eh, see paneb meid mõtlema, et teised Aafrika riigid ei eh, tohi, ei soovi sellist lepingut. komisjoni poolt valitud meetod ei ole hea. selle lepingu kiire ratifitseerimine, mis on suunatud just nimelt madala lisaväärtusega toodetele Ehm, ning eh, lihtsalt muudab olukorra veelgi keerulisemaks, eh, sellepärast et eh, sest näib, et laiema regionaalse kokkuleppe sõlmimine on täiesti võimatu, aitäh. suur tänu ja järgmiseks vaba mikrofoni all on meil kaks kõnesoovijat. härra Kutas kõigepealt veel suur tänu, lugupeetud juhataja. Kamerun on ainus Kesk-Aafrika riik, kes on läbirääkimised ebaosas edukalt äh, lõpuni viinud ja on saanud erandi WTO-lt äh, äh, selliseks kaubanduslepinguks. Kamerun on saanud kasu maksuvabast juurdepääsust Euroopa Liidu turule ja isegi peale siis WTO lepingu rakendumist. kui me anname, me peaksime andma rohelise tule sellele vahelepingule, sest see võiks olla mudeliks teisteks Kesk-Aafrika riikidele, kes ei ole valmis hetkel olnud veel lepingule alla kirjutama. Kamerun peaks ratifitseerima lepingu nii peatselt kui kiiresti selleks, et kasu saada sellest olukorrast, aitäh! suur tänu, järgmiseks härra Meltser! Kesk-Aafrikas võideldakse demokraatia eest, seal tavaliselt korraldatakse putše ja võltsitakse valimisi, seda on tehtud juba aastakümneid on täiesti ilmselge, et avalik haldus ei ole võimeline oma tööd äh, tegema, neil on te nüüd tekkinud probleeme isegi toiduga varustatusega ja see tekitab äh, järgmise väljakutse, tuleb võidelda uue näljahädaga. me peame need probleemid lahendama, kui meil ei õnnestu hoolitseda selle eest, et abi jõuab tõesti kõige vaesemateni, ilmselgelt olukord mingil hetkel plahvatab. on täiesti häbiväärne see, et Aafrika riikidel isegi näljahäda taustal ei ole mitte mingit äh, huvi et avada oma turgusid ja kõrvaldada bürokraatlikke tõkkeid. ja seetõttu on väljaspoolt tulevatel äh, põllumajanduslikel tootjatel lihtsam oma tooteid sinna kohale viia, kui kohalikel oma tooteid seal müüa, nii et ma ei usu, et Euroopa Liiduga leping midagi sellest olukorrast äh, parandaks. suur tänu ja volinik Piibalks. president äh, rahvasaadikud tõesti on äh, tegemist väga kahetsusväärse küsimusega. ma üritan äh, siin emotsioone välja võtta. me teame, et äh, kaubandus reeglid mängivad tähtsat rolli ja need aktsepteerivad kõik meie partnerid see on kõige parem arengu jaoks oleks see, et me Doha arenguvoorus kokkuleppele jõuaksime. see on kõige parem tee, kuid kahjuks äh, läbirääkimised on patiseisus. meil on praegu olukord, kus äh, EPA-dega on, osas on kokku lepitud meie partneritega, nende üle ei saa enam läbi rääkida, meil tuleb edasi liikuda ja olukord ka õiguslikult selgeks teha, sest tegemist on õigusriigi põhimõtetega. kui me vaatame investeeringuid, siis tuleb hoolitseda selle eest, et õiguslik olukord ka kaubanduse valdkonnas oleks selge. minu arvates on see pragmaatiline samm edasi. tegemist ei ole mingi suure küsimusega. tähtis on, et meie partnerid muutuksid tugevamaks ja kui nad näevad, et äh, kaubandus äh, Euroopa Liiduga aitab neil vaesusest välja tulla, siis see on ju hea. ja kaubandus Cameroniga äh, kohe kindlasti suureneb väga palju, tegemist on meie kaubanduspartneriga ja need suhted jätkuvad on väga tähtis näha, kuidas meie partnerid äh, näevad neid majanduspartnerluslepinguid. kui rääkida avalikkuse ees, siis öeldakse alati äh, negatiivne arvamus välja, aga kui rääkida omavahel äh, ministeeriumite tasandil, komisjonide tasandil, siis suhtumine ei ole nii selgelt negatiivne mitte keegi ei sooviks majanduspartnerluslepinguid oma partneritele peale suruda, kui nad ei oleks sellega nõus meil on vaja rohkem aega. nagu ma ütlesin, praegused süsteemid ei ole õiguslikult äh, kohandatavad WTO süsteemiga, nii et meil tuleb edasi minna. ma loodan, et meil on võimalik äh, piirkondlik majanduspartnerlusleping äh, Kesk-Aafrikaga sõlmida lähitulevikus. uus kaubandusvolinik Aafrika Liidus on äh, välja toonud selgelt need valdkonnad, mis tekitavad probleeme. ja esimest korda kuulsime me täpselt, millised on probleemid. sest minu kontaktisik äh, on alati öelnud, et äh, mis teile ei meeldi, mida te soovite muuta ma usun, et see leping kohe kindlasti ei tõkesta Kameruni arengut, otse vastupidi, ja sellepärast on minu arvates väga kahju, et majanduspartnerluslepingul on selline halb maine ja et kui inimesed seda kuulevad, siis arvavad, et me üritame midagi oma partneritele peale suruda. nii see ei ole, me tõesti üritame toetada arengut nii palju kui võimalik äh, rahvusvahelises kaubandussüsteemis, mis praegu eksisteerib. suur tänu, volinik, ja nüüd äh, enne kui ma annan sõna raportöörile annaksin sõna veel härra Stasnile kaheks minutiks, kui raportöör on sellega nõus, sest tegemist ei ole tavalise menetlusega, aga kuna meil on aega, siis ma annaksin sõna härra Stasnile. Really lugupeetud pre-, juhataja, ma tõesti vabandan, ma tulin siia väga varakult, aga ma ei pannud tähele, milline meie ajakava on majanduspartnerluse vaheleping on vahesamm sügavamaks piirkondlikuks äh, integratsiooniks selleks, et saavutada täielik äh, kokkulepe, mis katab kogu Kesk-Aafrika piirkonda. ma kiidan heaks selle vahelepingu, kuna see saadab äh, signaali selle kohta, kui olulised on kaubandussuhted Kesk-Aafrika riikidega sellel EPA-l on võimalus olla suureks katalüsaatoriks eh, piirkonna integratsioonis, millel on pikaajalised kasud eh, osapooltele. samas aga kogu mandri vaheline eh, kaubandusleping on võimalik ainult siis, kui Aafrikas toimub sügavam integratsioon, sest praegused sammud integratsiooni suunas on olnud ebapiisavad ja neid on vaja süvendada Kesk-Aafrika riigid peavad uuendama oma poliitilise pühendumise läbirääkimiste lõpuleviimiseks, sest piirkondliku integratsiooni äh, puudulikkus on takistuseks äh, kaubanduse arengule. Kesk-Aafrika äh, kaubandusvolüüm on siiamaani suhteliselt piiratud ja seega tõkete eemaldamine piirkonnavahelises kaubanduses on vaja veel ellu viia kaks tuhat kolmkümmend viis aastaks on oluline saavutada suuri samme, ka koos äh, Gaboni ja Ekvatoriaalguineega on vaja tagada see, e, et äh, Kameruun võiks olla selle piirkonna äh, arenguveduriks ja võiksime jõuda tolliliiduni selles piirkonnas, aitäh! ja nüüd saab sõna raportöör David Martin suur tänu, lugupeetud juhataja. kõigepealt sooviksin öelda kolleegidele, kes kõhkleval seisukohal on, et kui tegemist ei oleks vahelepinguga, siis oleksime nende kõhklustega nõus, aga kuna eesmärgiks on siit edasi minna täieliku majanduslepinguni, siis ma ei usu, et siin oleks probleeme Kameruni suursaadik oli kaubanduskomisjonis selleks, et rõhutada, kui oluline see on nende riigile ja kaubandusminister Cameronis samuti rõhutas äh, EPA tähtsust nende riigile. minu arvates ei ole võimalik Cameroni karistada selle eest, et nad on ainsana sellest piirkonnast äh, suutnud äh, kiiremini areneda võrreldes teiste vähem arenenud riikidega piirkonnas. jah, piirkondliku integratsiooniga on probleeme ja me julgustame selle piirkonna integratsiooni meil on selles osas vastutus, sest kaubandus Euroopa Liiduga on suurem kui nende piirkonna riikide vahel, sest siin on meil koloniaalpärand, millest see tuleneb. ja seega meil on vastutus üritada julgustada kaubandust selles piirkonnas Aafrika riikide vahel. ma tahaksin volinikule öelda seda, et ma toetan tõsiselt ja loodetavasti meil on võimalik see EBA heaks kiita, aga see, kuidas me nendest kõneleme ja milliseid ettepanekuid me teeme, ei ole piisav. kaheksakümmend protsendi piirmäär tekitab probleeme. ja ma tean riike, kes suudavad liberaliseerida ainult seitsekümmend viis protsenti ja siin ei ole nii suur vahe nemad sooviksid EPA-t sõrm, sõlmida, aga meie jaoks äh, on probleemiks see, et see peab olema kaheksakümmend protsenti, me peaksime läbirääkimistel olema paindlikumad ja nagu ma alguses ütlesin, rõhutama ka neid täiendavaid meetmeid, et küsimus ei ole ainult liberaliseerimises, aga kogu arengupaketis. ma aga teeksin ettepaneku, et meie kojas toetaksime seda vahelepingut. suur tänu, härra Martin ja sellega oleme lõpetanud selle arutelu ja hääletus äh, härra Martini raporti üle tund-, äh, toimub täna kell kaksteist. järgmine päevakorra äh, punkt on Ivalio Kalfini raport avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine ja anname kõigepealt sõna raportöörile